Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. daamid ja härrad, tervitan teid meie tänasel istungil ning tervitan ka kolleeg Vutikovat. ja meil on nüüd esimene päevakorrapunkt, mis on seotud Ukrainaga eelmisel nädalal toimus meil ratifitseerimine ning seetõttu oleks eh, hea nüüd kuulda täiendavalt selle kohta, kuidas käib praegu DCFA rakendamine. ma ei tahaks sellega seoses kohe hakata oma seisukohta avaldama, aga vastu on võetud olulisi seadusi näiteks eristaatuse kohta Donetskis ja Luganskis ning amnestia seadus. ja siis veel the law of lustration, vaata kui huvitav ingliskeelne sõna. ning äh, olekski huvitav kuulda nende arengute kohta arvestades, et parlamendi juhatus on otsustanud, et oktoobri valimistele sõidavad seitse vaatlejat. see mm, arv on minu meelest küll liiga väike, arvestades kujunenud olukorda ning peaksime minu meelest tegema kõik, et saaks seda arvu suurendada. veel üks palve minu poolt fraktsioonis arutamiseks. oleks mõistlik, et enne valimisi paljud kolleegid käiksid Ukrainas ja mitte ainult Kiievis, näitamaks meie kohalolekut näiteks Harkovis eh, ja teistes linnades, näitamaks, et Euroopa Parlament on kohal. sest kui kõik delegatsioonid siirduvad Kiievisse, pole sellest väga palju kasu. see tekitab lõhet valitsuse ja rahva vahel aga kui partnerid käivad seal riigis isegi ilma väga konkreetsete lahendusteta, siis oleks igal juhul mõistlik ja konkreetsete lahenduste kohta noh, muidugi jah, siin võib olla natuke irooniline. nii et äh, paluksin veel kord kõigil järgi mõelda, kas meie fraktsioon saab midagi ära teha selleks, et näidata meie kohalolekut enne valimisi. nüüd Gunnar Viigand teeb meile sissejuhatuse omalt poolt praegusesse olukorda selleks, et me saaksime selle üle läbirääkimisi pidada. sest tema vastutab Ukraina küsimuste eest ning on kursis olukorraga koha peal. seetõttu olekski mul väga hea meel, härra Viigland, kus te praegu olete? oi, te olete ikka päris kaugel istunud. et te teeksite sissejuhatuse sellesse arutellu. palun suur tänu, härra esimees, selle sissejuhatuse eest. tahaksin rääkida fraktsiooni, eh, komi-, komisjonile lühidalt kõigepealt Minski kokkuleppe rakendamisest ja teiseks poliitilisest reformist, seaduste vastuvõtmisest sellest, mida meil veel oodata on selles plaanis ning kolmandaks rääkida Strasbourgis eelmisel teisipäeval tehtud olulise Euroopa Parlamendi otsuse järelmitest. kõigepealt Minski dokumendid. meil oli kaheteistpunktiline protokoll viiendast septembrist, mis muutis võimalikuks relvarahu ning äh, konkretiseeris edasi relvarahu kokkulepet, milles siis lõpeti, lepiti, lepiti kokku üheksateistkümnendal septembril eelmisel reedel. lepiti kokku kolmepoolselt ning äh, mõlemad need dokumendid üheskoos annavad lootust äh, deeskaleerimiseks ühelt poolt võrreldes augusti olukorraga ning teiselt poolt äh, jätkusuutliku poliitilise lahenduse leidmiseks ning pikaajalise relvarahu kujunemiseks relvarahu tulemusena, mis saavutati, on vägivalla juhtumite arv märkimisväärselt vähenenud, ent eh, olgugi, et mõlemad pooled eh, on seisukohal, et relvarahu kehtib, toimuvad ikka pommitamised ja tulistamised Donetski ja Luganski piirkonnas ja lennujaama juures Donetskis. Amnestia ning eh, ning omavalitsuse seaduse vastuvõtmisel eelmisel neljapäeval, nii nagu ette nähtud viienda septembri protokollis, on tervitatav samm. kui soovite, võin hiljem natuke pikemalt rääkida sellest omavalitsusrežiimist, mis on kehtestatud ja mis tuleb päris suures ulatuses vastu separatistide nõudmistele ja võiks öelda Vene Föderatsiooni nõudmistele tegemist on tõsise märgiga Ukraina poolt protokolli rakendamiseks, olgugi et see oli Raadale väga keeruline samm. ning see järgneb president Porošenko algatusele luua tingimused püsiva poliitilise kokkuleppe sõlmimiseks. ent tahan rõhutada, et see omavalitsusrežiimi seadus on kehtestatud ajutisena, maksimaalselt kolmeks aastaks loomulikult on tegemist vastuolulise küsimusega Ukraina avalikus arutelus ning äh, tõenäoliselt põhjustab see väga tuliseid vaidlusi järgnevatel nädalatel valimiskampaania kontekstis. me loodame, et Vene, Vene pool ja separatistid teevad, täidavad omapoolsed kohustused, millest kõige olulisem on siis äh, võõrvägede ja varustuse ning palgasõdurite väljaviimine Ukraina territooriumilt ning äh, püsiva kontrolli tagamine OSCE järelevalve all Ukraina-Vene piiril. septembri protokollis nimetati neid ebaseaduslikeks relvarühmitusteks ning üheksateistkümnendal septembril ka võõrriigi või välisriigi relvarühmitusteks ning äh, ma loodan, et äh, lähtutakse sellest formuleeringust ning tõesti viiakse Ukraina territooriumilt välja Vene relvarühmitused OSCE kontrolli all. arvestades OSCE juhtivat rolli ning äh, meie võimalusi kriisiohjemeetmete rakendamiseks, uurime praegu äh, kuidas oleks võimalik OSCE eriseiremissiooni toetada inim-, inimeste ja seadmetega, mida praegu on vaja, et äh, viitsa, et viissada töötajat saaksid oma ülesannete täitmisele asuda ja kontrollida, kas neid kahte dokumenti täidetakse. praegu lisab, lisandub umbes kakskümmend viis OSCE vaatlejat nädalas, seda protsessi tuleb kiirendada ning äh, vaatlejad peavad olema pädevad, kes suudavad tõesti kontrollida relvarahu kokkuleppe täitmist. Euroopa Liit on loomulikult osa osapool, kes toetab seda poliitiliselt ja diplomaatiliselt, nagu Euroopa Liidu välisministrite nõukogu augustis kokku leppis, toetab Euroopa Liit kõiki samme, mis on seotud uute poliitiliste arengute tagamiseks. Minskis toimunud ministrite kohtumine august kaks, kahekümne kuues august, millel osales ka volinik Ashton ning samuti voli, volinik Ashton ja volinikud De Gucht ja Oettinger selle tulemusena on toimunud esimene kahepoolne kohtumine president Putini ja president Porošenko vahel ning äh, sellest ajast on toimunud palju kahepoolseid kontakte nimetatud presidentide vahel, mis on aidanud sõlmida Minski äh, vastavad protokollid ja relvarahu protokolli tugi OSCE kolmepoolse kontaktrühma raamistikus ning äh, kõrgetasemeliste kohtumiste jätkamine on asi, mida toetab meie välisteenistus ning teised kõrged ametnikud. mis puudutab nüüd poliitilist reformi Ukrainas, see avalik arutelu, mis algas enne presidendivalimisi, on olnud osa reformiprotsessist ning äh, jätkusuutliku poliitilise lahenduse leidmise protsessist. väga oluline on läbi viia konstitutsiooniline reform ning äh, detsentraliseerida võim riigis. sellest räägiti juba Genfis seitsmeteistkümnendal aprilli avalduses, milles osales ka Euroopa Liit ning järgnevatel ümarlaudadel, mille tulemusena kõik need dokumendid on väga olulised, ajaloolised dokumendid, aga neid on nii palju, et neid, need ununevad ruttu. aga meenutada tasuks kindlasti kahekümne esimese mai Raada memorandumit vastastikuse mõistmise kohta. nüüd on protsess aga aeglustunud suuresti sellepärast, et eh, parlamendivalimised, mis kuulutati välja augustis kahekümne kuuendaks oktoobriks, on mõjutanud seda olukorda ja väga keerulist julgeolekuolukorda võiks lisada. valimiskampaania on praegu hoos ning äh, selles olukorras on loomulikult konsensust raske leida ja otsida. aga ma ärgitaksin teid oma poliitilistes keskusteludes Ukraina partneritega rõhutama vajadust kohtusüsteemi ja õigussüsteemi reformimise järele, et peaprokuratuuri reformimise järel isikute ja vähemuste õiguste tagamisele, millega seotud õigusaktid, mis on osa reformi prioriteetidest assotsieerimislepingu alusel ning Euroopa reformiagenda alusel, on venima jäänud. selle protsessi jätkamine vastaks kodanikuühiskonna ootustele ning ma loodan, et valimisprotsess suudab tagada püsiva enamuse raadas reformisammude astumiseks. keskpikas ja pikas perspektiivis peavad reformid jätkuma ka pärast valimisi ning meil tuleb tagada oma täielik toetus ja teeme seda läbi Ukraina toetusrühma, mis praegu on rakendunud siseriiklik dialoog on osa Minski protokollist viiendast septembrist ning rõhutan, et väga oluline on kaasata ka demokraatlikult legitiimsed Luganski ja Donetski esindajad sellesse protsessi ning ma loodan, et Donetski ja Luganski kohalikud valimised, mis on ette nähtud seitsmendaks detsembriks, aitavad siin protsessile kaasa aga tagada tuleb loomulikult rahvusvahelised vaatlejad nende valimiste puhul. nüüd, assotsieerimisleping, üheaegne ratifitseerimine, Ülemraada ning Euroopa Parlamendi poolt kuueteistkümnendal septembril on saatnud selge ja laialt nähtava sõnumi meie ühisest poliitilisest tahtest jätkata äh, assotsieerumis ning majanduse lõimimise teel. loodan, et leping rakendub ajutises korras esimesest novembrist pärast Raada poolset teavitamist ning Euroopa Liidu vastust sellele teavitusele. välja arvatud neljas jaotis mis puudutab siis kaubandust ja kaubandusega seotud meetmeid, mille osas ajutine rakendamine lükatakse edasi perioodi pärast kolmekümne esimest detsembrit kaks tuhat viisteist ehk siis algab esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist ning seda kokkuleppe põhjal, mis sõlmiti kaheteistkümnendal septembril. ministrite Klinkin Urukaevi ja volinik de Guhti vahel siis Vene, Ukraina ja Euroopa Liidu pool, nii nagu selgitati täiskogus eelmisel nädalal. Venemaa on nõustunud äh, rakendama enamsoodustusstaatust ning kolm poolt on kokku leppinud selles, et konsultatsiooniprotsess jätkub ja peab olema Ukraina rahuprotsessi osaks samas kui on tagatud Ukraina iseotsustus, õigus ja vabadus. mõnes mõttes on see Euroopa Liidu poolne ettemakse niisugune asümmeetriline liberaliseerimine, sest me praegu DCFTA osa ei rakenda ning pikendame autonoomseid kaubandusmeetmeid vastavat ettepanekut äh, on komisjon parlamendile just just esitamas. paraku Venemaa hoolimata oma allkirjast ministrite avaldusel tõlgendab äh, saavutatud kokkulepet väga kitsalt ning minister Urukaev on vastava avalduse ka ministritele Klim-, ministrile Klimkin ja volinik Deguhtile esitanud üheksateistkümnendal septembril üheksateist, samuti üheksateistkümnendal septembril tuli Vene poolt ühepoolne meede, kui peaminister Medvedjev allkirjastas määruse, millega lisa kuus põhjal vabakaubanduslepingu rakendamise Ukraina suhtes peatas seniks, kuni Ukraina tingimused selleks puhuks, kui Ukraina assotsieerimislepingut kuidagi rak-, rakendama hakkab. no loomulikult ei saa me lubada niisugust sekkumist Ukraina suveräänsetesse otsustesse ning eh, seda tuleb selgelt välja öelda meie reaktsioonis sellele määrusele ning meie suhetes Vene juhtkonnaga. nii et niisugune asi on praegu olemas meil tuleb sellega oma töös arvestada. kokkuvõttes võin öelda, et esitame nõukogule ettepaneku muuta nõukogu otsust kahekümnendast juunist selle kohta, et vabakaubanduslepingu rakendamist lükatakse edasi ja samal ajal oleme parlamendile ja nõukogule esitamas avaldust autonoomsete kaubandusmeetmete pikendamiseks, mis praegu kehtivad aasta kaks tuhat viisteist lõpuni ning peame kasutama samuti seda nii-öelda kaubandusrahu akent, mis meie käsutuses on konsultatsiooniprotsessi jätkamiseks ning äh, Vene poole murede arvestamiseks, aitäh. mikrofon, palun. aitäh härra esimees, aitäh, härra Vigand, tahaksin kõigepealt rõhutada vajadust, et meie Euroopa Parlamendina saadaksime tõesti natuke suurema meeskonna kahekümne kuuenda oktoobri parlamendi valimisi vaatama. meie delegatsiooni kokkukutsumiskoosolek ja meil paljud liikmed olid väga huvitatud selles osalemisest seetõttu peaksin, arvan, et me väliskomisjonina peaksime esitama ettepaneku juhatusele suurendada selle, selle oli-, olulise poliitilise ülesande täitmiseks saadetavate Euroopa Parlamendi liikmete arvu. omalt poolt tahtsin öelda, et meil on viimastel nädalatel olnud otsekui kaks relvarahu, kõigepealt Minski relvarahu kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusena mida konkretiseeris üheksateistkümnenda septembri kokkulepe, mis pani täpsemalt paika relvarahu tingimused ning äh, tõi, andis suurema rolli OSCE-le. muuhulgas äh, pandi seal paika vaatlejate arv, kes hakkavad jälgima relvarahu järgimist. sest Ukraina poole andmetel äh, tundub, et vaatamata relvarahule on üheksateist inimest saanud surma, paljud haavata ning äh, on ohvreid ka tsiviilelanikkonna seas. nii et see, see relvarahu on nii-öelda esimeseks äh, sammuks, see esimene relvarahu on esimeseks sammuks kahekümne kuuenda oktoobri valimiste poole teel. teine relvarahu, selles lepiti kokku kuueteistkümnendal septembril volinik De Guhtiga Brüsselis Eh, selleks, et lõpetada kaubandussõda ning eh, lepiti samuti kokku toetavates kaubandusmeetmetes eh, Ukraina jaoks järgnevateks kuudeks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuni. see oli väga julge otsus kõigi partnerite poolt, mis loob äh, rahulikuma atmosfääri eelseisvaks talveks ning äh, tugevdab Ukraina majanduslikku positsiooni. kolmas aspekt on minu hinnangul äärmiselt olulise tähtsusega ja see puudutab meie toetust assotsieerimislepingu rakendamisel. paljud meist on, on, äh, omavad assotsieeri, assotsieeritud riigi kogemust, meil on see selja taga ning teavad, et et selliste lepingute põhjal rakend-, rakendatakse väga ulatuslikke reforme. ning seetõttu komisjoni toetusrühm Ukrainale peaks aitama rakendada rahalist toetust ning tegema koostööd paljude seaduste väljatöötamisel see pakett, mis võeti vastu koos assotsieerimislepingu ratifitseerimisega, osaline võimu detsentraliseerimine teatud piirkondades, Donetski ja Luganski aladel ning amnestia seadus, on väga oluline poliitiline samm. ning eh, samas peavad sellele järgnema teised sammud, mis aitavad tagada pikaajalise rahu Ida-Ukrainas ning samas säilitavad Ukraina territoriaalse terviklikkuse. oma aruteludes Ukraina kohta ei tohiks me unustada ka Krimmi, sellepärast et siin on tegemist ka selgelt Ukraina territooriumi õigusvastase annekteerimisega ning väga oluline on, et Euroopa Liit kordaks üle oma seisukoha, nii nagu see seisab meie eelmise nädala Strasbourgi resolutsioonis. ma usun, et parlamendivalimised loovad Ukrainas uue poliitilise olukorra Maidani järgse olukorra ning tugevdavad Ukraina rahvaesindajate demokraatlikku legitiimsust ning annavad tuge Ukraina rahva püüdlustele Euroopa ja Euroopa standardi poole. Euroopa Liidul on märkimisväärne vastutus tulla vastu Ukraina rahva enamuse soovidele järgnevatel kuudel, aitäh! I didn't expect to be the first, but anyway, I ma ei arvanud, et ma oleksin esimene kõneleja, aga mul on tegelikult siiski ainult lühike küsimus. olen veidi üllatunud, et see juhtum, õnnetus, kohutav lennuki allalaskmine Ukrainas seitsmeteistkümnendal juulil, seda ei ole absoluutselt mainitud mitte üheski relvarahu või rahukokkuleppe dokumendis ja ka siin üheski nendes dokumentides, millest täna siin räägitud on, me teame, et kolmsada seitsekümmend inimest eh, hukkusid, täiesti süütud inimesed hukkusid eh, õnnetuses, eh, mis ei ole veel lahendust leidnud kas see mängib üldse mingit rolli? kas äh, selle juhtumi lahendamisega on mingit äh, edu saavutatud? Äh, mis on saanud lennuki vrakist? mis on saanud nendest surnukehadest, kas see küsimus on lahenduse leidnud, tahaksin ajakohast informatsiooni selle kohta saada, aitäh. Uh, härra Tannak, minu fraktsioon ECR kindlasti toetab Ukraina suveräänset õigust toet-, omaenda välis- ja kaubanduspoliitikat välja arendada ja seetõttu tervitan nende eelmise nädala kokkulepete sõlmimist Strasbourgis ja me mõistame hukka ka Venemaa jätkuva agressiooni, rahvusvahelise õiguse rikkumise, minu arvates ka selle lennuki allalaskmine kuulub sinna alla, sest et kõik tõendid näitavad, et Venemaa poolt äh, äh, Ukrainasse viidud relvastus vastutab selle eest. Pariisi äh, harta, ÜRO harta, Budapesti kinnitused, kõik need dokumendid on saanud rikutud Venemaa agressiooni poolt. president Porošenko ütles väga selgelt paar päeva tagasi, et Ukraina ei suuda saavutada sõjalist ülemvõimu, sest et iga kord, kui tema armee hakkab äh, mässuliste vastu võitu saavutama, saadab Venemaa lihtsalt rohkem vägesid äh, üle piiri ja alustab tulistamist omaenda poole pealt, piiri poole pealt. minu mure, meie esimees oli ka eelmisel nädalal äh, koos minuga Kiievis. meil oli seal äärmiselt huvitav debatt laialt levinud arvamus rahvusvahelises diplomaatilises korpuses teiste ekspertide hulgas Kiievis on see, et Krimmi ebaseaduslik äh, äh, annekteerimine äh, ei ole jätkusuutlik, kui Putin ei suuda endale hankida mingit maakoridori ja nüüd, kui talv on lähenemas, siis on tal väga vähe veel võimalusi sõjalist survet avaldada selleks, et Venemaad ja Krimmi ühendada, sest et muidu äh, Äh, muutub Krimm täiesti äh, sõltuvaks Ukraina äh, poolsest, poolsetest tarnetest, sest et Mustal merel ei ole enam võimalik talvel liikuda ja mida, mis on teie arvamus, kas Venemaa üritab hankida territooriumi selleks, et Krimmi Venemaaga ühendada ja milliseid lisasanktsioone me eeldame ja kas äh, tundub, et liikmesriik, on liikmesriike, kes hakkavad Ukrainale sõjalist abi andma selleks, et nad suudaksid ennast Vene agressiooni vastu kaitsta. esimehel puudub mikrofon. Thank you, chairman. <coughs> Colleagues, indeed we have to agree that uh... aitäh, esimees, kolleegid, äh, peab nõustuma, et eelmisel nädalal, kui uh, üheaegselt äh, ratifitseeriti assotsieerimise DCFD lepingut äh, kolleegidel Kiievis, tegemist oli ajaloolise juhtumisega, juhtumiga. arvestades, äh, milliseid arvamusi avaldati maailmas pärast seda, see näitas selgelt, kuivõrd oluline see kõik on mitte asjadega viivitada ja kõik poliitiliselt korrektselt läbi viia. see on ka suur sõnum reformide koha pealt poliitiliste äh, poliitilise pühendumise koha pealt Ukraina juhid, parteid peavad eh, selle riigi viima teistsugusesse tulevikku. aga minu sõnavõtt on siiski vähem optimistlik ja positiivne, sest eh, Vene Föderatsiooni pealt, poolt tulevad jätkuvad pingutused selleks, et mõjutada Ukrainat, selleks et eh, mõjutada isegi Euroopa Liidu ja Ukraina kahepoolseid kokkuleppeid vabakaubandusleppe äh, rakendamisega venitamine on sõnum nõrkusest, kuigi seda näidata, üritatakse näidata meile teistmoodi. see on meie poliitilise poole nõrk märk, märk meie selle poliitilise poole nõrkusest. ei tohi unustada, et Venemaa ministrid ja härra Putin isiklikult nõuavad jätkuvalt, et Ukraina juhid äh, loobuksid igasugustest äh, õiguslikest muudatustest, mis peavad järgnema pärast seda, kui me hakkame meie poolt ratifitseeritud kokkuleppeid äh, rakendama. kas ähm, Venemaa juhid on selle nüüd võtnud osana reaalsusest, ei, venelased endiselt üritavad mõjutada poliitilisi ja majanduslikke protsesse Ukrainas, hoolimata viimastistest arengutest. ja kui me oleme de facto nõus Vene, sellega, et laseme Venemaal sekkuda meie kahepoolsetesse kokkulepetesse Ukrainaga, siis äh, peab vaatama, mis on meie ees lähikuudel ja ilmselt aastatel. härra esimees, mul on tunne, et äh, Ukraina arengute puhul peame me väga teraselt jälgima, kuidas neid kokkuleppeid hakatakse rakendama teeksin ettepaneku luua eri monitooringurühm ahveti raames selleks, et äh, jälgida igapäevaselt seda, millised on poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed arengud ning ka õiguslikud arengud, äh, mille see kokkulepe peaks endaga kaasa tooma. ja see näitaks ka meie jätkuvat äh, poliitilist pühendumust meie idapartnerluse poliitikale kus Euroopa Parlamendil on väga tugev sõna öelda ja see monitooringurühm peaks tegema tihedat koostööd komisjoni välisteenistusega selleks, et saada vajalikku informatsiooni ja et äh, õiged äh, ja ajakohased poliitilised sõnumid jõuaksid kõikide osapoolteni. ma olen, mul on hea meel, et Ahvet on kaasatud sellesse kokkuleppesse ja ma loodan, et me ei lase asjadel kulgeda nii, nagu nad ilmselt kulgeksid, kui me ei suruks neid õigele teele. aitäh! suur tänu! meile äh, tundub, et see, mis Ukrainas äh, toimub, on, äh, meile tundub see endiselt uskumatu olevat me kordame endiselt, et, et, et praeguses sõjaolukorras on süüdi ka Ukraina natsistlikud liikumised, oleme endiselt äh, sanktsioonide vastu. Need sanktsioonid äh, toovad kaasa selle, et põllumehed Hispaanias on äh, kaotanud ekspordivõime. see Venemaa leiab endale uusi turge nii Aasias kui Ladina-Ameerikas ning äh, väga raske on neid turgusid tagasi saada. meile äh, tundus see, äh, tundus täielik komöödia olevat see, mida president Schulz parlamendis ütles. meile tundus, et parlamendi kodukorda eh, rikuti ja meie fraktsioonile ei antud isegi sõda. meie kavatseme jääda väga eh, eh, mures, kavatseme korrast külastada Ukrainat, teame, et kommunistlik partei tahetakse seal ära keelata, oleme selle pärast väga mures, toetame rahuläbirääkimisi. praegu tundub, et, et et ähm, kavatsetakse kohtusse kaevata Ukraina valitsus sõjakuritegude pärast. tahaksin paluda kõiki parlamendi liikmeid, eh, olgem mõõdukad, olgem vastutustundlikud, ärgem eh, eh, kontrollimata info alusel reageerigem. meil on vaja Euroopa välispoliitikat, ilma et sekkuks ähm, ähm, Ameerika Ühendriigid ning meil on vaja ka naabruspoliitikat Venemaaga, et vähemalt tuleb seda proovida Thank you, Chair. That's the perfect pronunciation, mind you. So. <laughs> um, I'm... aitäh! ma tahaksin natuke hoiatada Ahveti komisjoni, et see, mida me hetkel siin äh, teeme, on suhteliselt varased sammud pärast ratifitseerimist, aga me põhimõtteliselt hoiame pöialt, et kõik äh, lõppkokkuvõttes väga hästi läheks. selle jaoks ei ole mitte mingisugust garantiid ja seda hoiatust tahtsingi edastada. julgeolekuolukord on põhimõtteliselt Putini Venemaa otsustada hetkel. Äh, relvarahu monitooringu missioon, äh, kakskümmend viis inimest, äh, sellega tegelikult ei ole võimalik relvarahu monitooringut teha ilma selleta, et OSCE oleks rohkem kohal seal, selleks, ilma selleta, et OSCE-s saaks tegelikult ka monitooringut teostada Ukraina idapiiril, ei suuda me saavutada ka mitte mingisugust äh, stabiilset julgeolekuolukorda. see tähendab seda, et äh, on jätkuv poliitiline probleem ükskõik kelle jaoks, kes tegelikult Kiievis võimul on Äh, ma ei usu, et me suudaksime leida siin selle jaoks täiuslikku lahendust, aga tahaksin jällegi hoiatada Ahveti komisjoni, et ilma selleta, et äh, me konstitutsioonilises äh, sfääris vaataksime detsentraliseerimise küsimust, ei leia, suuda me leida ka poliitilist lahendust. vabakaubanduslepingut hakatakse rakendama küll alles alates aastast kaks tuhat kuusteist, siis meil on üldiselt äh, mure, et lõppkokkuvõttes tuleb need asjad üle vaadata, ilmselt enne selle parlamendi ametiaja lõppu, sest äh, need, nendel vabakaubanduslepingutel ei ole tihtipeale just äh, need, neid suurepäraseid mõjusid kogukonnale koha peal, mida me arvame, et nendega kaasas käib, nii et lõppkokkuvõttes me peame asjad üle vaatama. lõppkokkuvõttes tahaksin toetada esimeest, et valimisvaatlusmissioon oleks tunduvalt suurem. on naeruväärne arvata, et seitsmeliikmelise missiooniga on äh, tegelikult võimalik tõhusalt äh, jälgida, et mis toimub äh, parlamendivalimistel riigi isa, idaosas ja see on just see koht, kus tuleks järelevalvet teostada, mitte Kiievis endas. aitäh! Thank you, Mr Chairman um,. I really just wanna... aitäh äh, paar märkust, meil on siin topeltstandardid, me räägime vajadusest Ukrainas detsentraliseerida, samas räägime aga ka sellest, et tuleb austada Ukraina suveräänsust. kui Ukraina liitub äh, aastate jooksul äh, Euroopa Liiduga, nii nagu paljud inimesed arvavad, et on lõppeesmärk, siis detsentraliseerimine Äh, läheb jälle, peaks minema jälle teises suunas ja siin me näeme, et äh, paljud liikmesriigid ei austa suveräänsust äh, kui me otsustame siin järelevalvet, järelevalvemissiooni laiendada, siis peaks seal olema esindatud kõik erinevad seisukohad Ukraina küsimusele, see saadaks selgema sõnumi. ma arvan, et see peaks olema üsna laialdase alusega äh, grupp äh, kõikide seisukohtadega. seda ütlen teile, kui te tahate tõesti laiendada seda järelevalve monitooringu missiooni, aitäh. ma ei saanud päris hästi aru teie argumenteerimisest, mida Ukraina detsentraliseerimine, kuidas see on seotud suveräänsuse Euroopa Liiduga liitumisega see on segane, ehk aitaksite mul seda aru paremini mõista? räägin äh, sellest äh, vajadusest Ukrainas võimu detsentraliseerida pikas perspektiivis. nii paljud inimesed siin arvavad, et lõpuks peaks Ukraina liituma äh, Euroopa Liiduga, aga siis liigub see detsentraliseerimine teises suunas, Ukraina peab siis integreeruma institutsioonidega. poliitiliselt eh, teie, härra esimees, ja mina ei suuda siin samu-, kunagi eh, kokkuleppele jõuda. ma ei saanud tegelikult loogikast sellisest aru, ma üldiselt saan ikkagi aru ka nendest, nende argumentide loogikast, millega ma nõus ei ole. Euroopa Liidul on selge reegel, et igal riigil on suveräänne õigus omaenda süsteemi otsustada, kas need on detsentraliseeritud, tsentraliseeritud see sõltub riigist, Euroopa Liidul ei ole mitte mingisugust sõnaõigust riigi sisemise struktuuri osas, seetõttu ma ei saa aru sellest, mis sellel argumendil on pistmist Euroopa Liiduga. jah. no look, look federalism in a German and Central European understanding is different Fe. föderalism Saksamaa seisukohalt äh, on detsentraliseerimine nii et ärme hakkame siin inglisekeelset sõna föderaalne käsitsema, me räägime siin, kui me räägime föderaliseerimisest, siis me räägime detsentraliseerimisest. see sõltub kõikides, kõikide liikmete oma otsusest, et kas nad on tsentraliseeritud riik või mitte, sellel ei ole midagi pistmist Euroopa Liiduga. proua Kell, nii ette palun. suur aitäh, härra esimees. loomulikult oleme me kõik nõus, et Ukrainal on õigus määratleda omaenda välispoliitika ja valida omaenda liitlased, kes on vast-, mis on vastavuses äh, Ukraina poliitiliste soovidega ja Ukraina inimeste soovidega. aga ma tahaksin siiski tähelepanu juhtida sellele, et kuigi me üritame Ukrainas saavutada rahu, peame me siiski aru saama, et selleks, et seda saavutada, on meil vaja tõelist poliitilist tahet kõigi osapoolte poolt. Venemaal sellist tahet hetkel ei ole, sest äh, nende strateegilised eesmärgid on teistsugused. Nende eesmärgiks on säilitada Ukraina omanda poliitilises mõjusfääris igasuguste vahenditega ja kasutada relvarahu selleks, et luua koridori Krimmi ja ehk minna isegi kaugemale mööda Musta mere rannikut. kolmas humanitaarkonvoi on selge märk sellest. Nad on äh, äh, viinud relvastust, äh, varustust, laskemoona ukrainlasse selle konvoiga. hetkel ütleb Ukraina luure, et see raadiovarustus ei ole veel jõudnud separatistideni. nii et äh, väga arusaadavad on Ukraina ametivõimude teadaanded, et nad ei kavatse oma relvajõudusid puhvertsooni tagant äh, ära viia, sest et tegelikult ei ole selles piirkonnas kunagi relvarahu kehtinud. nii et, kallid kolleegid, parlamendiliikmed, pöördun teie poole, mõistkem, et Ukraina vajab sõjalist abi selleks, et äh, tugevdada äh, oma kaitsevõimet ja see on kõikide liikmesriikide otsus. Te saate otsustada, kas te aidata äh, oskusteabega, aitate sõjaväge koolitada, edastate äh, Ukrainale mingisugust äh, relvaabi. härra Olukajevi kiri, mis pressis Ukrainalt välja Äh, ähvardades ühepoolselt Ukraina turg ära lõigata, kui aastaks kaks tuhat viisteist hakkab äh, rakendama teatud äh, peatükke assotsiatsioonileppest, see oli täiesti šokeeriv, sellise asjaga leppida ei saa. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid olema ühinenud oma seisukohas Venemaa suhtes. ma ei saa aru, kuidas kruiisilaev Saksa turistidega saab minna hetkel vallutatud Krimmi äh, poolsaarele, härra Maniskin, kes on Euroopa Liidus persona non grata, ilmub välja punasel vaibal. ja me räägime siin laiemast spektrist. eile ei suutnud G kahekümne riigid kokku leppida, et kas Venemaa peaks osalema G kahekümne tippkohtumisel Austraalias ja siin osalesid päris mitmed liikmesriigid. samaaegselt äh, ähvardab Venemaa süstemaatiliselt oma naabreid. paar päeva enne seda teatas Putin, et kui ta oleks tahtnud, siis äh, oleks äh, tal, võtaks tal kaks päeva aega selleks, et jõuda oma armeega Balti riikide ja Rumeenia pealinnadesse äh, neutraalsetes vetes on peatatud üks Leedu kalalaev. ja Venemaa vähemusküsimuste volin-, kõrge volinik äh, saabus äh, Balti riikides ja teatas, et kaitseb äh, vene vähemusi seal kõikide võimalike vahenditega. ma toetan neid, kes ütlevad, et meil on tõesti vaja erilist monitooringurühma siin meie komisjonis selleks, et teostada järelevalvet Ukraina sündmuste üle, aitäh! Eh, merci, monsieur le president. suur tänu teile. ma sooviksin tagasi tulla Ukraina detsentraliseerimise küsimuste juurde, sest eh, tead, nagu teate, on tegu äärmiselt äh, keerulise piirkonnaga, kus valits-, kus on erinevaid religioone, Kreeka katoliku kirik, katoliku kirik ehm, ja nii edasi praegusel hetkel on kõige olulisem Ukraina suveräänsuse küsimus. kui me toetame Ukraina detsentraliseerimist, siis me eh, toetame Venemaa propaganda instrumenti. see küsimus puudutab ainult Ukraina riiki. me ei saa seda detsentraliseerimist Äh, aktsepteerida, see, peame respekteerima selle riigi suveräänsust, mis on praegusel hetkel oma agressoriga sõjaseisukorras. ning teiseks, me räägime Ukrainast, Ukraina aga sõdib Venemaaga. Venemaal me näeme näiteks, kuidas Dzeržinski on rehabiliteeritud viimastel päevadel. Euroopas me räägime praegu me äärmusideoloogiate vastasest võitlusest ei saa samas aga jääda vait, kui me näeme, kuidas suures Euroopa riigis rehabiliiritakse üheks äh, bolše-, ühte bolševiku revolutsiooni kõige verejanulisemat liiget. no palun, et see avalikult hukka mõistetaks. suur tänu, esimees. rahvusvaheline poliitika ei ole mängu, mingisugune mäng, see ei ole akadeemiline mäng, kus võtavad sõna rahvusvahelised eksperdid või rahvusvahelise õiguse eksperdid, see on midagi palju enamat ning väga oluline on teada, milline on tegelik tasakaal, millised on strateegilised põhjused. mind üllatab, et me räägime nii ettevaatlikult Venemaa boikotist seoses Ukrainaga. ärgem unustagem, et sama äh, boikoti rakendab ka Ameerika Ühendriigid Kuuba suur, äh, suunas ning see aitab seda ähm, äh, gerontofiilide diktatuuri edasi elus hoida. ärgem unustagem, milline on tegelik olukord koha peal teine küsimus, see, mis toimub Ukrainas, on tõeline Pandora laegas, mille lääs äh, avas vastutustundetult Kosovos, kui ta äh, kudutas kehtetuks äh, Helsingi kokkulepet, selle tagajärjed on siin. mina toetasin assotsieerimislepingut hoolimata oma sügavatest kahtlustest, sest leian, et see on äärmiselt oluline selleks, et olukorda stabiliseerida. kuid mind üllatab see, et äh, me, me võtame arvesse ainult äh, ühte osapoolt küsimuses, kus me teame, kõige olulisem oleks kaasavat dialoogi ja dialoog tähendab, et osapooli on kaks äh, ning me, üks osapooltest meile ei meeldi ning tegu on äärmiselt e-, ebameeldiva ketseliku osapoolega, kui ta on osapool ning peame kuulama ära ka selle eh, osapoole, mitte ainult keskenduma ainult ühele osapoolele, eh, mõeldes, et nii me seda dialoogi toetame. olen täiesti nõus eh, härra Stratevitsusega, kui ta räägib jälgimismissiooni kohale peale saatmisest, ma olen täiesti nõus sellega ning see, leian ka, et see peaks olema võimalikult laiapõhjaline, ta võtaks arvesse erinevaid arvamusi selles küsimuses ja seda ühel põhjusel. nimelt äh, jälgimismissioonid äh, valimistele on minu meelest äh, huvitavad, vajalikud, see on poliitiline toetus, mis on tähtis, kuid see tähendab lihtsalt, et koha peal on oldakse episoodiliselt, sest võimatu on kontrollida valimisprotsessi, minnes ühte või teise valimisjaoskonda. Lvov, Lviv ei ole Kiiev, Kiiev ei ole Odessa ja rääkimata sellest, mida peetakse praegu, nimetatakse praegu Uus-Venemaaks ehk eh, siis Ukraina idaosa. nii et eh, selline missioon on väga-väga tähtis ja väga vajalik. Eh, loomulikult ah, siis, kui tegutsetakse kahel pool, võetakse arvesse mõlemat osapoolt. kuulan siin sõjatrummide põrinat mul ei, ei ole selle vastu, kui võetakse selge eh, seisukoht, kui tegemist on selge agressiooniga. Eh, julgeoleku küsimustes abi, kohapealset abi osutades eh, ning vähemuste toetamises. kuid nüüd alustada sõjatummide põristamist Ukrainas öeldes, et probleemiks on Venemaa, on sõjaliselt äh, äh, liialdatud, äh, strateegiliselt barbaarne. olen kuulnud ka seda, et Venemaa kavatseb veel Mariupoli vallutada, et sa-, jõuda maad mööda Krimmi. tahaksin meenutada, mis toimus teises Ähm, maailmasõjas, nimelt äh, ähm, üle Kerši väina niisiis äh, öelda, et kuna äh, talv saabub, et venelased ründavad, et saavutada ligipääs maad mööda Krimmi, tundub minule olevat fantasee, fantaasiavaldkonna kuuluvat, see on äärmiselt problemaatiline ning äh, see tähendab seda, et äh, me leiame kõik, et äh, sõda laieneb, see on vastuolus ajaloolise reaalsusega ja sellega, mis võib tulevikus toimuda. me ei saa neid sõjatrumme enam lubada. peame nõudma, et kaasav dialoog jätkaks eelnev raportööri sõnavõtt Ukraina osas tundub mulle olevat äärmiselt mõistlik ning äh, Eh, samuti kolleeg Strivitsuse eh, sõnavõtt on samuti väga tähtis ning võttes eh, arvesse ka tervet mõistust, võttes arvesse strateegilisi küsimusi, me oleme äärmiselt nõudlikud äh, Ehm, teatud küsimustes, teistes küsimustes, äh, aga ärme võtame asju äh, väga ettevaatlikult ette, see ei vii meid kuidagi rahvusvahelise õigusele lähemale. Äh, härra Breda, suur tänu teile. siin on väga palju juba ära öeldud. sooviksin rõhutada ühte fakti. mind üllatas see esimeste kui esimeste konverentsil oli ainult seitsmeliikmeline delegatsioon. Äh, äh, otsustati ainult seitsmeliikmeline delegatsioon Ukraina valimisi jälgima. olin üllatunud sellepärast, et äh, kõik fraktsioonid olid sellega nõus, et delegatsioon peaks olema palju suurem. olen, olin üllatunud näiteks korraldati Tuneesias esimesed vabad valimised, siis oli delegatsioone viisteist, härra Kaalan meenutas mulle, et kui toimusid Palestiina valimised, saatsime sinna delegatsiooni, kus oli kolmkümmend inimest. nii et äh, võime seega tulla äh, äh, järeldusele, et meil Ukrainast vabandamise väljunduse kohta kama kaks. nii et äh, kui me soovime, et need selles riigis toimuksid äh, äh, reformid, võttes arvesse, et tegu on praegu lõhestatud riigiga, äh, kui me soovime oma eksperte saata valimisi jälgima, saadame sellise väikese delegatsiooni, kuidas see võimalik oleks, kuidas me valime välja need seitse inimest, kes sinna saadetakse? see on minu ainus sõnum, suur tänu teile!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 tulenevalt meie kodukorrast ja seda saab muuta ainult esimeste konverentsil tehtud hääletusega, seetõttu on väga oluline, et koordinaatorid ja teised pädevad isikud arutaksid peasekretäriga ja oma fraktsioonide koordinaatoritega läbi selle. see on ainus võimalus seda muuta, kui mina praegu mingi kirja kirjutan, siis saab seda teha ainult nii, et te räägite kõik oma fraktsioonide esimeestega. niisugune on see protseduur otsus tehakse esimeeste konverentsil, seega peate rääkima fraktsioonide esimeestega. nii et nõudmine peab äh, liikuma seda kanalit pidi. palun arvestage seda ja võib-olla siis niisugused kirjad, mida me siin kirjutame, peaksidki automaatselt äh, minema ka koordinaatorite kätte. selleks, et äh, nad saaksid nende põhjal oma kanalite kaudu samme astuda et niisugune automaatne palve seetõttu kõigile rääkida neid küsimusi oma fraktsioonis. me mäletame Oranži revolutsiooni kaks tuhat neli ning sel ajal fraktsioonid saatsid oma, esitasid oma delegatsioonid ning said akrediteeringu Ukraina valimiskomisjonilt. päris palju parlamendiliikmeid käis Kiievis ja Ukrainas, mõned parlamendi poolt, mõned fraktsioonide poolt, aga staatuse said nad kõik võrdse, vaatleja staatuse ja õigused Kiievi võimudelt, nii et eh, mina teeksin ettepaneku, et suured fraktsioonid võiksid nendele seitsmele liikmele lisaks saata oma delegatsiooni. Sure the... ma ei tea, kas see mõjub hästi valimistele sellepärast et äh, lõpuks on meil siis ju väga erinevad hääled võib-olla. aga enne valimisi võiks saata küll, mitte ainult Kiievisse, vaid Odessasse näiteks ja mujale, sest äh, Kiievis käivad paljud, mujal väga vähed, väga vähesed ning äh, meie liikmed peaksid käima ka maapiirkondades, et sinna, seda võiks korraldada fraktsioonid. Kiievi Kiievi valitsus on seda palunud, et, et me käiksime ja oleksime kohal Odessas ja teistes kohtades ja me peaksime seda järgneva kuu vältel tegema. aga seda saab korraldada ainult läbi fraktsioonide, mitte läbi parlamendi, nii et seetõttu ongi palve fraktsioonidele seda teha. selles küsimuses, jah. ning kui me seda otsust ei vaidlusta, vaid üritame sellest mööda minna, siis eh, see otsus tehakse uuesti ja uuesti nii seetõttu on, on siin tegemist kahe asjaga, mida tuleb vaadelda eraldi. selge, nii siis teeme seda ka formaalselt. nüüd aga tagasi meie sõnasaajate nimekirja juurde. selles küsimuses härra Kaller. aitäh! täienduseks sellele, mida üks kolleeg juba ütles parlamendiliikmete arv, kelle meie saadame, näitab põhimõtteliselt seda, kui olulisena me poliitiliselt neid valimisi näeme. see pikaajaline vaatlemis, äh, valimiste vaatlemine, mida toimetab OSCE, puudutab raamtingimusi aga meie vaatlejate arv on niisugune poliitiline sõnum. kui me lähtume sellest, et saadetakse seitse inimest, siis on see umbes sama oluline nagu ükskõik millised valimised ükskõik kus mujal, nii et mina arvan, et vähemalt viisteist inimest, vähemalt kahekordistada tuleks see arv, nagu eelmine kord oli. mis puudutab valimisi endid, siis eh, min-, minule valmistab natuke pettumust see, et ei õnnestunud muuta valimisseadust enne valimisi, selleks enamust ei olnud ja seetõttu rakendub endiselt vana valimissüsteem, aga see osutab juba sellele, et paljudes valdkondades eh, saame me sama tulemuse, mis tähendab seda, et valimisringkondades on võimalik seada pealtnäha sõltumatuid kandidaate üles, kes sisuliselt aga töötavad oligarhidele. see on, sellest on väga kahju ning mina oleksin palju parema meelega näinud proportsionaalset süsteemi ja äh, ja, ja lisaks oli teil Veneetsia komisjoni soovitused, kuidas seda niisuguses fragmenteeritud parteide süsteemis ja maastikul paremini teha. aga minu meelest eh, igal juhul ka eh, nimekirjades peaks eh, osalema Krimmi ja Luganski ja Donetski piirkondade inimesed, et saada esindus parlamendis ning lisaks on mul küsimus välisteenistusele seoses OSCE kohalolekuga minu meelest ei ole vastuvõetav, et meie liikmesriikides ei ole õnnestunud sinna rohkem inimesi saata. ma rääkisin Šveitsi saadikuga Kiievis, kes ütles, et äh, OSCE kontekstis, et meil on kõigepealt vaja saata siia kogenud ohvitsere, kes suudavad hinnata seda, mis sõjalises plaanis toimub. et niisuguseid inimesi on meil vaja. Need ohvitsere on võimalik lähetada ja nad on, neil on kogemusi, nii et tekibki küsimus, miks liikmesriigid siis ei ole seda OSCE missiooni tugevdanud vastavalt. ja minu meelest on see poliitiliselt vastuvõetamatu, nii et väga oluline on, et me mitte üksnes ei kontrolliks piiri OSCE läbi, vaid ka nendes hõivatud piirkondades äh, kontrolliksime, kas äh, jagatakse vene passe või venekeelseid kooliõpikuid või tehakse muid, äh, muid toiminguid, mis sisuliselt on samastatavad selle piirkonna liitmisega Venemaaga. et OSCE raames me peaksime olema äh, loomulikult läbipaistvad selles mõttes, et kaasata tuleb ka Venemaa-poolsed vaatlejad ning siis tuleks fikseerida, mis, mida siis üheskoos, mille tunnistajaks on oldud. niimoodi saab vältida ka Venemaa-poolset survet ja piirata seda faktilist äh, annekteerimist Krimmi sarnast, aitäh. mikrofon palun. Iraan, Iraak, Süüria. Iraak, Süüria. ja sellest on kahju. Therefore, just continuing seetõttu tekibki küsimus, kuidas me saame eesmärgid saavutada kas on võimalik äh, teha seda täna pärastlõunal? There's this bloody thing with the budget control committee. meil on see kole asi eelarve kontrolli komisjoniga. ja see kole asi tuleb verine. Are... Nad tahtsid, et me sinna läheksime. sest äh, nad on põhikomisjon ja, ja nii edasi. Do you have a proposal to do that? kas meil on ettepanek nüüd niimoodi toimida? ettekanne. I think. ma arvan. ei, mitte järgmisel sessioonil. see küsimus on vähemalt sama oluline ja edasilükkamatu nagu Ukraina. nii et siis äh, palun igaüks üks minut, et ärge hakake maailma asju kõiki lahti seletama, järgmisena härra Stettina. ja siis proua Lösik. üks minut. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jenom jsem chtěl říci, že vítám váš návrh. Aitäh, tahtsin öelda, et toetan teie ettepanekut selles mõttes, et meil tuleks saata rohkem parlamendiliikmeid Ukrainasse ning ma soovitan omalt poolt, et me ei saadaks neid üksnes nendesse kohtadesse, mida te mainisite, vaid mina soovitaksin omalt poolt, et, et meie liikmed läheksid ka Donetski piirkonda. näiteks Slavjanka, Kramatorgi, Artjomovski aladele. see on väga oluline sest oleks tohutu sümboolse väärtusega ning äh, logistiliselt on see võimalik, sest see on suhteliselt ohutu hetkel ning äh, tõmbaks märkimisväärse tähelepanu ja oleks käsitletav olulise toetusena Euroopa Parlamendi poolt. räägin seda oma kogemusest, sest olin veidi aja eest nendes piirkondades ning äh, olen kursis ja tean, kui suure rõõmuga meid, Euroopa Parlamendi liikmeid, tervitati. aitäh! proovisin, palun. aitäh! nende äh, liikmete märkuste suund on olnud väga erinev. mõned äh, on nii-öelda modereerivad, teised jällegi konflikti teravdavad. mina olen assotsieerimislepinguga seoses äh, endiselt meie põhimõttelisel seisukohal. mul on väga hea meel kuulda, et kaubandusosa vastavas lepingus külmutatakse, vähemalt alguses, selleks, et võimaldada rahuprotsessil oma teed käia. väga huvitav oli kuulda seda kaubandusrahu, kaubandusliku relvarahu mõistet. ma toetan seda suunda, aga see osutab sellele, et et kõigepealt on relvi kasutatud või vastavaid relvi ning et eh, toimunud on majandussõda või midagi, mida on, mis on käsitleda majandussõjana, nii et meie kutsume üles läbirääkimiste jätkamisele. aga see, see saab eh, toimuda üksnes muutunud seisukohtadelt, nagu meie komisjonides on rääkinud, räägitud. Eh, nimelt ei saa lähtuda enam sellest, et Venemaa ei ole partner. Ukraina on lõhenenud riik ning see ei muutu ka pärast valimisi, seetõttu on väga oluline, et meie formuleeriksime oma seisukoha selle kohta, kuidas me osaleme selles rahu- ja ülesehitusprotsessis ning siin on selles protsessis Euroopa rahade kasutamine märksa olulisem kui, kui need sektoriaalsed reformid, millest siin on räägitud päris paljud meie liikmed toetasid Ukraina terviklikkust ning parlament ühehäälselt toetas seda, seda protsessi, seetõttu me ei saa rääkida Ukraina lõhestumisest. Ukraina on lõhestunud sellepärast, et venelased marssisid sinna sisse. see on asi, mida võib-olla ideoloogiliselt võib olla raske teil mõista, aga see on fakt. härra Peeter. predsednik, klub nepopolnomu premirju in asimeetričnemu aitäh, esimees vaatamata sellele ebatäielikule relvarahule ning ka asümmeetriale assotsieerimislepingu rakendamisel olen ma optimistlik tuleviku suhtes. ma loodan, et, et vare-, viimased arengud tugevdavad rahuprotsessi ning ma kindlasti ei tahaks näha selle protsessi ebaõnnestumist. assotsieerimisleping aitab meil mõjutada reforme Ukrainas. aga teha on vaja midagi veel, midagi, mida ei ole siiani saanud ära teha selle polariseerituse tõttu. meil tuleb püüelda lepitud, lepitamise poole, leppimise poole ning selleks peaks Ukraina astuma sammu edasi. meil on vaja tagada jätkusuutlikkus ja, ja dünaamika olukorras, mida me veel näinud ei ole. reformid peavad olema usutavad ning poliitilised protsessid peavad olema usutavad. mul on hea meel, et meil on toetusrühm loodud Ukrainale ning olen nõus ka härra Ostrovitšiusega, et julgeolekukaalutlused on väga olulised. me peame hakkama mõtlema juba olukorrale ja ajale pärast valimisi usun, et meil on piisavalt kogemusi, mida saame Ukrainaga jagada. tahame, eh, tahame siis sekkuda Ukraina siseasjadesse, öelgem siis asi nii välja. aitäh. usun, et järeldused eelmise nädala ratifitseerimisest peaksid olema niisugused, et sõltumatu riik on teostanud oma suveräänset õigust ühineda Euroopa õigusriikluse ja majanduskoostöö alaga. ent see riik on lõhestunud, mitte sisemiselt, vaid läbi välisagressiooni. probleemne siin on eelkõige see, et kui me otsime poliitilist lahendust, siis siis on see asi segane, sellepärast et Venemaa ei tunnista oma vägede kohalolekut Ukrainas. samas on see äärmiselt oluline, sellepärast et sõjalised eksperdid ütlevad, et Ukrainas on kasutatud kõige moodsamaid Vene relvi, mida võrreldakse taktikaliste tuumarelvadega, praktiliselt tervete linnaosade maatasa tegemiseks ja Ukraina vägede väljaajamiseks ning see toobki meid selle põhilise juurde, et tegemist ei ole mitte konfliktiga Ukraina ja Venemaa või Euroopa Liidu vahel, tegemist on väärtuste konfliktiga. et ühelt poolt on, ühelt poolt ei austata niisuguseid asju nagu õigusriik, rahvusvahelised lepingud ja invasioonide keeld. üks mõte sellega seoses, me oleme pikalt rääkinud juba vajadusest äh, anda selge hinnang vana, varem endistes kommunistlikes riikides toime pandud kuritegudele. kui seda oleks tehtud, siis me ei peaks täna lahendama Putini ja Vene agressiooni küsimusi. aitäh. proua Lunatšik. I will just speak in spanish porque me quiero ma sooviksin rääkida Hispaania kolleegidega, kes äh, võrdlesid Ukrainat Kosovoga. kuna mina olen Kosovo raportöör, siis sooviksin teile öelda, siin ei ole võimalik olukorda võrrelda. ükski Ukraina valitsus ei ole teinud seda, mida tegi Milosevici äh, režiim Kosovo albaanlastega Äh, lülitati välja äh, poliitikast, haldusküsimustest aastateks ja lõpuks alustas nende vastu sõda. rahvusvaheline kriminaalkodus kahe, kohus kahe tuhande kümnendal aastal juunis ütles, et äh, inim-, et iseseisvuse väljakuulutamisega ei rikutud rahvusvahelist õigust. nii et ärge palun äh, hispaanlased enam lõpp, võrrelge Kosovot Krimmiga. raportöörina üks minut aega kokkuvõtmiseks. Jacek, palun. Thank you so much, Elmar um.... tänu, Elmar. tegemist on sõjaga ning me võtame üle äh, narrati-, Venemaa narratiivi, rääkides detsentraliseerimisest. Venemaa lihtsalt tahab Ukrainat tagasi kogu naha ja karvadega. nii et äh, ma olen mures sellepärast, et Koreperi saadikud hakkavad äh, arutama sanktsioonide leevendamist. tulemus oleks vastupidine, oleme siiski järjekindlad oma strateegias. strateegia tähendab rohkem, rohkem eest. rohkem on sõja eest, rohkem sanktsioone. see pea-, tähendab seda, et peame toetama ka Ukrainat, peame sanktsioneerima invasiooni, mis endiselt jätkub. ning äh, kõik olemasolevad äh, andmed näitavad, et Venemaa valetab Äh, lähes, kes ei soovi tegutseda, teeskleb, et ta usub Venemaa valesid. Äh, ja mis saab äh, siis, kui nagu meie esimees ütleb, üle koridori Donbassist Krimmi ja lõpuks jõuavad Donau deltani. ma siin tsiteerin esimest Brocki meil on võidusõit ajaga. kas me üritame destabiliseerida Venemaad sanktsioonidega enne kui nad ründavad või siis ta destabiliseerib äh, Venemaa Ukrainat? meil on vaja tegutseda vastavalt vast-, vastasel korral oleme me kadunud ja Ukraina on kadunud. sanktsioone tuleb tugevdada Äh, see tähendab ka seda, et tuleb äh, tuumavaldkonnas koostöö lõpetada ning SWIFTi äh, süsteemist Venemaa välja arvata ning samuti tuleb hakata müüma relvi Ukrainale. praegusel hetkel me katkestasime mm, embargo Ukrainale relvamüügi kohta, kuid samas me rakendame seda edasi, sest me kardame Venemaad. see aga on vale. aitäh. Das war so die Art der versöhnenden Worte, die ich mir vorgestellt habe. Äh, niisugused olidki need lepitussõnad, täpselt nii ma kujutasin seda ette. okei okay., wir haben jetzt eine möglichkeit. niisiis, on meil nüüd võimalus Jaapani saadikuga toimuvat vestlust lühendada ning veerand tundi hiljem minna eelarve kontrolli menet-, eelarve kontrolli komisjoni juurde, siis jääb meil pool tundi Iraagi ja Süüria aruteluks. kas olete sellega päri? Vaskü ei ole päri. mina teeksin ettepaneku, et eh, teeme nüüd kolmkümmend viis minutit eh, tööd Jaapani teemal ah, loomulikult äh, on, on siin oluline ka teie koostöö, et te liiga pikalt ei räägiks, enne ma selle, selle üle väga täpset järelevalvet ei pidanud. ja siis oleme üksteist kümme, siis äh, saame alustada Iraagi ja Süüriaga ning kolmveerand kaksteist läheme teise komisjoni juurde kaks korrust kõrgemal. kas olete päri niisuguse kohandusega päevakorras? ja siis ma annan äh, juhatamise üle sulle, palun.